Äh, alustame tänast koosolekut. kõigepealt äh, võtame vastu päevakorra, kas kõigil on päevakorra projekt vastuvõetav, tore. seejärel tuleb meil kinnitada ka viienda septembri koosoleku protokoll. kas kellelgi on midagi selle protokolli vastu? ei ole siis jõuame, enne kui järgmise päevakorrapunkti asjani tahaksin tervitada Euroopa turismi ja ja, ja turismiraudteede föderatsiooni esindajaid, kes istuvad siin saali tagaosas. tere tulemast! järgmine päevakorrapunkt on kolmas päevakorrapunkt, see on ettepanek lükata tagasi komisjoni määruse eelnõu, millega parandatakse määrust üheksa kuus viis aastast kaks tuhat kaksteist milles kehtestatakse tehnilised nõused ja haldusmenetlused, mis on seotud ähm, lennuoperatsioonidega vastavalt määrusele kakssada kuusteist. kas, ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et kui te toetate komisjoni ettepaneku tagasilükkamist, peate ütlema jah ja kui te seda ei toeta, te toetate teisisõnu komisjoni ettepanekut, siis hääletate tagasilükkamise vastu. kas kõik said aru? hästi? teeme selle siis kiiresti ära. hääletus on alanud. ei, kõigepealt kontrollime ikkagi. kontrollhääletus on alanud. will show his hands. We will count him then. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ülemääraseid inimesi ei ole. Lähme nüüd siis tegeliku hääletuse juurde. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? härra Sassooni, kas te olete vastu või poolt? hääletus on nüüd lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud kakskümmend häält kolmeteistkümne vastu Could I, could I, can I just remind people in the tahaksin eufoorias inimestele siin meelde tuletada, et nüüd läheb see asi parlamendi täiskogule, kas ratifi-, kus see kas ratifitseeritakse või ei. nii et, et võtke see teadmiseks, meil ei ole praegu veel täiskogu kuupäev paigas, kus seda hääletatakse ja tahaksin meelde tuletada, et kui täiskogu toetab meie komisjoni seisukohta, siis äh, staatus quo äh, säilib, nii et, et ma loodan, et nüüd on kõigil siis täielik selgus majas selles osas, kuidas asjad on. järgmine päevakorrapunkt äh, on piirkondlik kvaliteedimärgistus, tegemist on härra Rubiksi arvamuse eelnõuga, kas härra Rubiks on kohal? härra Rubiks,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 olulise teemaga Euroopa turismi jaoks. partnerluste loomine kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja turismisektori vahel saab selle ettepaneku läbi võimalikuks. turismivaldkonnas on see piirkondlik kvaliteedimärgistus eriti oluline Äh, see on hea viis edendamaks kohalikku tööstust. Äh, see soodustab majandustegevust meie piirkondades, äh, võimaldab regioonidel tugineda oma iseloomulikele tunnustele, loomulikult need kvaliteedimärgistused nagu nimigi sellele viitab, on kvaliteedimärgistused. see tähendab, et Need saavad edendada ka keskkonnaturismi, ökoturismi, gastroturismi, jätkusuutlikumaid turismivorme igal juhul tuleb vältida olemasolevate kvaliteedimärgistuste dubleerimist. tegemist on valdkonnaga, millele tuleb töö käigus erilist tähelepanu pöörata samuti peaksime edendama piiriüleseid projekte, ühiseid projekte ja ühiseid kvaliteedimärgistusi. Eh, need märgistused tuleb välja töötada kohalikel inimestel. niisiis kutsun liikmesriike üles eh, edendama koostööd selleks, et edendada turismi kohalikul tasandil. kogemuste vahetamist tuleks samuti soodustada ning ma tahaksin, et äh, suudaksime tagada koolitust ja abi inimestele, kes nende partnerluste töös osalevad. loomulikult äh, tuleb keskenduda konkreetsetele sihtrühmadele ja tagada kvaliteet meil on Euroopas juba standardid olemas, näiteks põllumajandussaaduste osas, päritolutunnistused, äh, muud taolised asjad teatud toote nimed. selline kvaliteedimärgistus Äh, on siis oluline, et äh, teatud regiooni toodetele, millel on kvaliteet, mida teiste regioonide toodetel ei ole, äh, see märgistus tagab selle, et need tooted on erinevad ja vastavad tõesti väga kõrgetele kvaliteedinõudmistele. ning loomulikult Äh, nende toodete omadused tagavad selle kvaliteedi ja peegeldavad siis selle regiooni omapära. ning seetõttu äh, torkavad need äh, tooted ka teiste sarnaste hulgas silma. traditsiooniliselt tähendab see seda, et need tooted on osaks regiooni äh, kultuuripärandist, nad peegeldavad selle regi-, äh, seda, kuidas asju selles regioonis traditsiooniliselt on tehtud. komisjonil on ka plaan Euroopa turismikvaliteedi sertifikaadi kohta, aga tõenäoliselt äh, sellega parlament enne järgmise koosseisu kokkutulemist tegelema ei hakka. turism on eriti oluline selleks, et arendada meie maapiirkondi. mida kõrgem on piirkonna elukvaliteet, seda suurem on ka tõenäosus, et piirkonnas selliseid tooteid on, seda suurem on tõenäosus, et seal luuakse töökohti ning kõige selle läbi turism ainult võidab see on viis, kuidas eh, edendada kvaliteeti meie regioonides, mis omakorda soodustab tööstuse ja teenuste arengut. meil tegelikult on juba Euroopa tasandil väga palju kvaliteedimärgistusi, ning äh, see, et me veel ühe kasutusele võtame, ei ole tingimata hea. see võib tekitada segadust. aitäh ja härra Tamm. aitäh. Äh, meie kolleegi raport äh, meie komisjoni jaoks võimaldab meil Äh, keskenduda just nimelt turismi teemale. Äh, see on juba plusspunktiks võrreldes esialgse raportiga. sellele vaatamata arvan ma, et see raport peaks väljendama ka neid arutelusid, mis meil turismiküsimustes siin komisjonis juba on toimunud äh, näiteks kui, kui toimus üritus, mille korraldas meie kolleeg Fidanza, me peame mõtlema sellele, milline on Euroopa kuvand maailmas Ehm, me lihtsalt äh, hakkame siin turismi jagama väga väikesteks äh, osadeks ja see peaks aitama äh, meie turismipilti selgemaks muuta. Euroopa peab kuidagi iseloomustama oma turismitoodet ja me peame olema kindlad, et need turismitooted on kõrge kvaliteediga ja mis puudutab eh, seda ettepanekut, siis ma arvan, et meil tuleb veel ühte-teist teha selleks, et täpsustada, milline on täpselt see kvaliteetne turismitoode, aitäh. aitäh, proua Ajala Sender. aitäh. ka mina tahaksin tänada kolleegi selle töö eest, mida on tehtud meie kolleeg on äh, esitanud äh, uue viisi, kuidas aidata kaasa majandusele maapiirkondades sellisel kriitilisel ajahetkel. meil on käimas ühtse põllumajanduspoliitika reform ning sõnumid, mis äh, selle reformiga on seotud, on ebastabiilsuse sõnumid. paljud inimesed on kõhkleval seisukohal Äh, me räägime siin praegu piirkondliku kvaliteedimärgistuse sisseviimisest, jah, võib-olla see võimaldaks meil äh, parandada sünergiat, vaadata, kuidas me saaksime harmoneerida äh, kvaliteeti igas valdkonnas, mis on maaelu arenguga seotud. niisiis, meie toetame harmoniseerimist, aga mitte homogeniseerimist, sellepärast et mitmekesisus on äärmiselt oluline me saaksime aidata reisijaid, me saaksime aidata äh, turiste, nad saaksid toodete kvaliteeti võrrelda ning see võimaldaks neil õigeid otsuseid langetada. mis puudutab transporti, siis me ei peaks mitte üksnes vaatama seda, kuidas transport mõjutab turismi, Äh, vaid ka seda, kuidas see kõik mõjutab avalikke teenuseid, me ei taha nendest teenustest maapiirkondades ilma jääda. seetõttu on äh, piirkondlik kvaliteedimärgistus tõesti kasulik. aga tahaksin teid ka hoiatada. mõned inimesed karvavad, kardavad, et see piirkondlik kvaliteedimärgistus võiks äh, Äh, nõrgestada päritolutunnuseid ja teisi äh, kultuurilisi märgistusi. nii et, et võib-olla peaks seda probleemi üritama lahendada läbi äh, muudatusettepanekute. meil on praegu väga hea süsteem, mis puudutab päritolutunnuseid ja põllumajandustoodete sektorist, nii et, et meil on üks süsteem selle jaoks ja nüüd tahame luua seda uut piirkondlikku kvaliteedimärgistust ma arvan, et äh, sellel süsteemil oli aga, on hoopis teine roll, see aitab parandada tööhõivet ja olukorda maapiirkondades üldiselt. aitäh, aitäh, proua Maisner. aitäh. tahaksin tänada raportööri selle ettepaneku eest. tegemist on teemaga Äh, mis äh, meil siin parlamendis äh, tihtipeale probleeme põhjustab. meil on pädevused Euroopa Liidu tasandil selles valdkonnas, liikmesriikidel on pädevused. ma tean, et liikmesriigid suhtuvad asjasse pisut tõrksalt, nad ei taha Äh, asjade korraldust äh, eriti palju muuta, nad ei taha, et teised regioonid nendest mõnes valdkonnas liiga palju paremaks saavad. meie peame vaatama, kuidas me saame seda kõike korraldada, kuidas me saame piirkondlikku kvaliteedimärgistust edendada. minu arvates on äh, väga hea siin ettepanekus, et me loome koostööplatvormi kogemuste vahendamiseks, vahetamiseks. ma näen mõningaid probleeme selle vormiga, mis on välja pakutud me tahame siin kehtestada kvaliteedimärgistuse turismitoodete jaoks Euroopas, see on midagi, millest me räägime väga hästi. Äh, loomulikult on hea, kui me harmoniseerime selle, kuidas me Euroopat kui turismi sihtkohta kogu maailmas tutvustame, aga ma arvan, et äh, Äh, kui meil on tõesti selles valdkonnas häid kogemusi, siis tasuks neid kogemusi ka parandada, vahetada. mina olen ise maapiirkonnast pärit, ma olen äh, teinud koostööd äh, talupidajate naiste organisatsioonidega ja ma tean, et need organisatsioonid vahetavad kogemusi ja teevad seda ka teistes liikmesriikides. Nemad teavad, kuidas kohalikke tooteid saaks reklaamida niimoodi, et need turiste juurde meelitaksid mina arvan, et see kõik oleks väga kasulik, aga nagu ma ütlesin, ma suhtun natuke skeptiliselt sellesse, et kogu seda süsteemi annab harmoniseerida, aga see põhimõte, et tuleb vahetada kogemusi, on väga hea, siin kõneldi tööstuspärandist, kultuuripärandist, ka need on väga olulised igalühel on oma oskused. Äh, see kehtib ka maapiirkondade kohta ja võib-olla neid oskusi ei tunta väga hästi, nii et, et äh, neid võiks tutvustada, aitäh. härra Pissep roheliste hulgast, kas on kohal, ei ole? siis härra Benjan. jah, see teema sattus minu vaatevälja üsna hiljuti ja kuna see mind huvitab ja mul on kogemusi selles vallas, siis ma tegelen sellega ilmselt põhjalikumalt ja võib-olla esitan ka mõned muudatusettepanekud, eh, mida annab panna sellesse suhteliselt lühikesse teksti eh, viis aastat enne seda, kui ma siia tulin, olin eh, Staffordshire'i maapärandi ühingu äh, esimees, see oli omamoodi partnerlus talunike ja restoranide ja, ja teiste organisatsioonide vahel, me tahtsime luua siis sellist toodet, äh, mis tugines siis äh, region, regionaalsetele turismiobjektidele ja tahtsime hoolitseda selle eest, et kohalikud tooted äh, Äh, kõik need vaatamisväärsused, äh, restoranide äh, toit, et neid kõike ka turistidele pakuti, me tegelesime sellega viis aastat, möödunud aastal jäime aga rahast ilma, kui me regionaalsetest arengufondidest loobusime. nii et, et võib-olla tuginedes oma varasematele kogemustele saaksin esitada mõned muudatusettepanekud, aitäh! aitäh! härra Ugias aitäh! mina toetan seda arvamuse eelnõu, mida meile just tutvustati. ma arvan, et me peame mõtlema turismile kui millelegi, mis on seotud tootmisega. tegemist ei ole arvamusega, mida arutatakse ainult põllumajanduskomisjoni. turism ja põllumajandus on omavahel väga tihedalt seotud ning minu arvates on nende kahe sidumine väga hea viis, kuidas edendada Euroopa majandust ja aidata Euroopal kriisist välja tulla. me arendame oma traditsioonilisi tegevusalasid, tegevusalasid, mida ei ole võimalik kuhugi mujale viia Äh, ma arvan, et äh, need ongi tulevase Euroopa majanduskasvu aluseks. loomulikult me saame seda arvamust siin-seal paremaks muuta, esitada muudatusettepanekuid selleks, et juhtida tähelepanu mingitele konkreetsetele punktidele, aga minu arvates on väga hea, et meil oleks selline võrgustik, mis ühendab turismi, tootjad ja põllumajanduse. Äh, see kõik mõjuks turismile kindlasti soodsalt, aitäh! aitäh komisjoni nimel härra Mareno. palun. Äh, proua Mareno, aitäh. Äh, komisjon toetab äh, kõiki neid meetmeid, mis näevad ette maaelu arengut, turismi arengut, majanduse arengut. aga me tahaksime rõhutada et kui me midagi loome, me peame arvestama ka sellega, mis olemas on, me ei saa hävitada midagi, mis on juba olemas ja mis toimib väga hästi ja e, tahaksin rõhutada seda, millele mõned siinse komisjoni liikmed ka juba tähelepanu e, juhtisid. E, väga oluline on edendada kultuuripärandit, aga ärgem usutagem, et meil on geograafilised päritolutunnused ja muud päritolutunnused Äh, ja need äh, puudutavad ka mitte põllumajandustooteid ja see süsteem tõesti to toimib väga hästi. uute märgistuste loomid, loomine lihtsalt ajab tarbija segadusse ja mõjutab siis neid süsteeme, mis juba olemas on ja lahjendab äh, kõiki neid tulemusi, mida me oleme siiani saavutanud Euroopa toodete kvali-, kvaliteedi reklaamimisel turistide ja tarbijate hulgas Äh, igasugused äh, edendavad ja reklaamivad meetmed on loomulikult teretulnud, aga see piirkondlik kvaliteedimärgistus ähm, võib ohtu seada teised märgistuste süsteemid, äh, sest tegemist on märgistustega, mis juba toetavad tooteid, mis muide on ju ka pärit regioonidest Äh, sellele me oleme juba ka tähelepanu juhtinud, on täiesti selge, et tuleb arendada maapiirkondade majandust, meil on olemas terve rida meetmeid, mille läbi seda teha, aga ärgem seadkem ohtu neid süsteeme, mis juba olemas on. aitäh! suur aitäh! härra Rubiks, kas te soovite midagi lisada? aitäh! tahaksin lihtsalt tänada kõiki kolleege, kes selles arutelus osalesid. jään ootama teilt häid ettepanekuid ning ma loodan, et meil õnnestub hästi koostööd teha, aitäh! aitäh! tahaksin meelde tuletada, et kaheksas oktoober on muudatuste esitamise tähtaeg ja transpordikomisjonis hääletame viiendal novembril, niisiis kaheksas oktoober muudatuste esitamise kuupäev ja hääletame viiendal novembril. ja järgmisena on äh, mereala ruumiline planeerimine ja integreeritud rannikualade majandamine. proua Maisner, palun. jah, suur tänu, härra esimees fraktsioonid on esitanud äh, terve rida muudatusettepanekut, panekuid äh, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, konservatiivid, mul on väga hea meel, et kõik äh, on nii suurt huvi üles näidanud selle teema osas. loomulikult on meil vaja mereala ruumiliselt planeerida ja seega on väga kena, et nii palju inimesi tahavad panustada sellesse poliitikasse. muudatusettepanekuid on tõesti väga palju, enamus nendest on konstruktiivset iseloomu ja üldiselt järgivad minu raporti poolt võetud suuna, suunda, nii et äh, nende vastu mul ei ole midagi palju on ka selliseid muudatusettepanekuid, mis keskenduvad äh, õige tasakaalu leidmisele Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevuste vahel, sellepärast et mõned pädevused jäävad liikmesriikide kätesse. ja minu seisukoht on algusest peale olnud juurutada raamkokkulepe, mis jätaks liikmesriikidele piisavalt tegutsemisruumi selleks, et nad oma pädevust täita saaksid ja väga palju on selliseid muudatusettepanekuid, mis puudutavad sinist äh, majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut merendusvaldkonnas. see kõik on osa integreeritud merenduspoliitikast. me tahame ära kasutada seda, mida äh, meie meredel on pakkuda, äh, lõigata sellest kasu majanduskasvu hüvanguks, aga loomulikult tegutseda tuleviku suhtes jätkusuutlikult, see peab olema osa meie poliitikast ja ma tahan, et see leiaks selles raportis äh, rõhu, rõhutamist. nii nagu mõnedes muudatusettepanekutes on kirjas, ei tohi ära unustada ökosüsteeme ja ei tohi unustada kolme sammast, mis on lahutamatud integreeritud merenduspoliitika osad ja üks sammas ei peaks olema teis-, teiste üle domineeriv loomulikult on oluline siseriiklik korraldus, kohaliku ja regionaaltasandi korraldus, ma olen sellega täiesti nõus. nüüd Vahemere piirkond. siin on üks lahendamata küsimus, nimelt vastutuskohustus äh, selle piirkonna eest. me peame tegema, me peame tagama selle, et tegemist oleks äh, mereala ruumilise planeerimise seadusandlusega, nii nagu seda ütleb selle pealkiri, me ei taha, et seda hakataks kasutama ära äh, siis äh, maa ruumilise planeerimisega. artiklid viis, seitse ja kaheksa on äh, nimistud ja selles osas on üsna mitu muudatusettepanekut esitatud ja kindlasti ei ole tegemist lõpliku nimekirjaga vaid liikmesriigid võivad siia, mis nad soovivad lisada. ja siis on muudatusettepanekutes viidatud ka kultuurilisele pärandile, see on samuti väga huvitav ja need muudatusettepanekud vastavad minu seisukohtadele, siis mõned muudatusettepanekud artikkel kuusteist kohta puudutab see siis delegeeritud õigusakte siin me peame kindlaks selgit-, kindlaks tegema, millised on Euroopa Liidu pädevused, mis pädevused jäävad aga liikmesriikidesse ja see tuleb ka komisjoni ettepanekusse sisse kirjutada. mis nüüd saab edasi? kompromisside kallal hakkan tööd tegema sellel nädalal ja ma tahaksin, et variraportöörid tuleksid kokku Äh, ka ma loodan, et äh, järgnevatel Strasbourgi nädalatel me vähemalt korra nädalas saaksime variraportööridega kohtuda, siis saaksime kompromissid paika. hääletus toimub viie, viiendal novembril ja üritan siis äh, nii kiiresti kui võimalik kokkuleppe saavutada teiste fraktsioonidega, sellepärast et kena oleks äh, kui see asi saaks ühele poole veel meie mandaadi ajal, võib-olla see meil päris ei õnnestu, aga vähemalt suure osa töö võiks ära teha, sest ma tean, et kui uus mandaat hakkab, siis üsna tihti selline küsimus jääb võib-olla tähelepanu alt välja ja ei saavutata midagi, nii et ootan teie seisukohta. härra Kuun. suur tänu, härra esimees, suur tänu variraportöör Gisele Maisnerile, ta on suurepärase töö ära teinud ja on esitanud väga hea ettepaneku. me oleme põhimõtteliselt äh, kõigega nõus äh, Rahvaparteina selles, mis siin on öeldud. mõned punktid aga on meie jaoks natukene problemaatilisemad. meie komisjon vastutab transpordipoliitika eest, seega ka transpordi eest äh, merel ja meie sadamates vastutame aga ka turismi eest nii et me ei taha tuua sisse siin täiesti uut planeerimistasandit või mingisugust planeerimisametit. me ei tohi sugugi kaotada selgust, integreeritud rannikualade majandamine peab olema siia poliitikasse see on ilmselge, me ei taha piirata oma tegevust ainult kümnemiilise tsooniga ja kõik ülejäänud unustada ma arvan, nendes riikides, kus praegu ei ole tagatud ranniala, rannikualade integreeritud majandamine, tuleb sellega pihta hakata ja nüüd siis senine majanduskasv meie rannikualade ja merede jaoks äh, on sellest ilmselt äh, palju kasu. taastuvad energiaallikad, äh, tuulepargid ja nii edasi, me peame kokku leppima millised on meie merede koridorid, kuhu saame tõmmata gaasi või naftajuhtmed. kui me tagame ruumilise planeerimisega meredel, siis äh, toodab Euroopa lisaväärtust ja see aitab meil kindlasti paremini korraldada ka toormaterjali, näiteks gaasi või naftavarude haldamist kokku leppida tuleb selles osas loomulikult ka naaberriikidega, nende käest tuleb nõu küsida. tundub, et täna on kõnelejatel kõigil saksa keelega raskusi. kõiki on vallanud äh, lennuaja piiramise alased ettepanekud ja täna siin toimunud aga äh, selles punktis räägime me samamoodi ohutusest, nii nagu lennunduspaketi puhul, äh, ohutusest meie meredel, laevatamine ja nii edasi. selle kõigega tuleb arvestada, aga proua Maisner teinud ära suure töö ja tänu temale on äh, meil selles küsimuses väga ilus pakett koos. härra Elhad Rui järgmisena, palun suur tänu Spiros Annalise nimel, kes on meie fraktsiooni variraportöör, tahaksin ma kõigepealt ähm, tänada meie raportööri suurepärase tehtud töö eest ja hea koostöövalmiduse eest. üldiselt rääkides muudatusettepanekud, äh, mis esitati, näitavad seda, et, äh, et meil on konsensus komisjonis selles osas, et äh, kogu sellest paketist võib kujuneda äh, suur mootor ja motivatsiooniallikas nendele liikmesriikidele, kes ei ole asunud veel tegelema mereala ruumilise planeerimisega. nüüd mõned muudatusettepanekud on esitatud selleks, et direktiivi eelnõud parandada, nimelt tuleb see seostada Euroopa Liidu sinise kasvu eesmärkidega, teiseks tuleb viidata konkreetselt äh, merendus- ja rannikualade transpordile, mis on väga oluline osa meremajandusest äh, ja öö, äh, Äh, tuleb äh, rahvusvahelistele konventsioonidele ka rohkem tähelepanu pöörata. nüüd siis mõned muudatusettepanekud on esitatud teksti parandamiseks, äh, näiteks ülevaatetsüklite pikendamine mereala ruumiliste planeerimiste puhul selleks, et rannikualade analüüsi võetakse arvesse ja ökosüsteemi põhine lähenemine peaks olema meie lähenemise alguse, alusta, alustuseks nii palju siis kokkuvõtlikult, aga me toetame võetud seisukohti ja jääme ootama kon-, kompromissettepanekuid. härra von Dahlen. härra esimees, suur tänu ka raportöörile. jah, me oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid, sellepärast et see ettepanek praegusel kujul, meie arvame, läheb natuke liiga kaugele. me arvame, et liikmesriigid peaksid siin oma töö ära tegema eh, ja see töö peaks ka nende tööks jääma ja sellepärast me esitasime omad muudatusettepanekud, aga ma tahaksin ühe konkreetse küsimuse välja tuua. me oleme esitanud muudatusettepaneku õigusliku aluse muutmiseks, meie viitame artiklile sada üheksakümmend kaks punkt kaks, mis puudutab siis ruumilist planeerimist laiemalt ja võib-olla raportöör võiks omalt poolt vastata ja öelda, mida ta arvab meie ettepanekust seostada õiguslik alus selle eh, lepingu artikliga, mis ruumilist planeerimist puudutab. kas keegi soovib veel saalis sõna? kui ei, siis proua Monteisi saab komisjoni poolt sõna suur tänu ja suur tänu raportöörile ja väga huvitavad muudatusettepanekud esitati. muudatusettepanek ja enamus muudatusettepanekud toetavad komisjoni poolt võetud lähenemist. ja paljud küsimused ei tekita vasturääkivusi ning me võime neid toetada ja loomulikult on ka muudatusettepanekuid, mis meile ei ole vastuvõetavad ja üks nendest on see, millele just viidati, nimelt õiguslik alus. nii et kasutaksin tänast võimalust veel kord öelda, et komisjoni ettepanek ei puuduta linna ega maapiirkondade planeerimist. mereala ruumilise planeerimise puhul öö, pannakse kohustusi, mis on öö, menetlusliku ine, iseloomu ja puudutavad ainult mereala piirkondi. rannikualade puhul on ainult osaliselt kohustused seatud menetluskorra osas Eh, siis eh, see puudutab neid osasid sellest ettepanekutest, mis mõjutavad rannikualasid, nii et õiguslik alus. see ei puuduta artiklit sada üheksakümmend kaks punkt kaks. seal ei räägita linna ja tähendab, sellepärast, et meie ei räägi absoluutselt linna või maapiirkondade planeerimisest. õiguslik alus peab olema seotud selle peamise eesmärgiga, mis me tahame saavutada ja meie eesmärgiks on siis sinise kasvupoliitika realiseerida. ma tahaksin rõhutada ka seda, et räägiti siin rannikualade haldamise ja mereala ruumilise planeerimise vahelistest seostest. nii nagu raportöör väga õigesti ka ütleb oma raportis, on tõesti ülioluline et me võtaksime arvesse selle, et meri ja maa oleks ühendatud. on väl-, väg-, väga palju selliseid tegevusi meredel, mis mõjutavad otseselt ka rannikuala ja seega on ülioluline, et ettepanekus seostatakse merealade ruumiline planeerimine ja rannikualade majandamine. tuleb tagada see, et äh, maa- ja merepiirkondade omavahelised seosed oleks arvesse võetud. ja veel üks märkus. sinise kasvu puhul ma ütleksin, et see on äärmiselt oluline instrument meie käes, praegu see direktiiv, selle potentsiaali realiseerimiseks. aga meie peaeesmärk on see, et nende strateegiate ja kavade eest vastutab siiski liikmesriik. Nemad vastutavad selle eest, kus ja, ja mida planeeritakse ja, ja mis tasandini. meie ei, ei räägi siin prioriteetsetest aladest miks äh, seda sellepärast, et prioriteetide eest vastutavad äh, selgelt liikmesriigid. selle võib äh, kas siseriiklikul tasandil või kohalikul tasandil otsustada, meid see ei huvita, meie jaoks on oluline see, et tegemist on liikmesriikide pädevusse kuuluv küsimus. nii palju siis lühidalt nendest peamistest elementidest, mida puudutavad muudatusettepanekud. suur tänu, proua Maisner! suur tänu, ma teen ka lühidalt ja vastaksin äh, Peeter Van Dalenile. kui me tahame komisjoniga kokkuleppe saavutada, siis me peame nõustuma raamistikuga mereala ruumiliseks planeerimiseks mitmes liikmesriigis on juba väga hästi toimiv süsteem ja neid süsteeme ei peaks muutma, aga need äh, liikmesriigid, kellel sellist süsteemi ei ole, neid tuleks julgustada Euroopa tasandil kasutama reeglite kogu ja vastu võtma reeglite kogu. ma tean, et on liikmesriike, kes, kellel on oma süsteemid paigas ja kes tunnevad muret sellepärast, et hakatakse nendesse süsteemidesse sekkuma. aga nad ei peaks pelgama, äh, ruumiline planeerimine on liikmesriikide asi ja ainus, mis me saame teha, on see, et tagada koordineeritud ruumiline planeerimine liikmesriikide vahel, ilma et eh, kõige eest vastutaks Euroopa. no ma saan aru sellest probleemist, näiteks Hamburgi linn Saksamaal, seal on tohutu sadam, siis sadama eh, ümber asetsevad alad, eh, ja ma saan aru, et sellised on need probleemid ja piirkonnad, mis küsimusi tekitavad. meil on vaja sellist raamistikku, mis kaitseb meie rannikualasid, annab ettevõtetule võimaluse meie äh, rannikupiirides tegutseda ja me tahame julgustada ainult neid liikmesriike, kellel praegu süsteemi ei ole, tooma sisse äh, mereala ruumiline planeerimine, et meie mered oleksid õhu, tõhusamad ja me kasutaksime neid tõhusamalt. suur tänu, äh, transpordikomisjon hääletab viiendal novembril ja me arvame, et äh, täiskogu hääletus leiab aset detsembris. nii et viies november komisjon ja täiskogus detsembris. me oleme natukene jõudnud ajast ette. kas härra De Backer on kohal? vist mitte, ma teen ettepaneku, et me peame nüüd kahekümneminutilise pausi. variraportööre ka ei ole Matthew Shadow this side. Matthew Grosch on variraportöör. Philip's not here though, is he? That's... aga Philipit ei ole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 Okay, colleagues, next item on the agenda is the port service. kallid kolleegid, jätkame siis, me peaksime nüüd rääkima sadamateenustest ja sadamateenuste määruse esimesest lugemisest ja kõigepealt regioonide komiteest äh, härra Kossiini, sellepärast äh, et ta peab lahkuma varem, kui teil midagi selle vastu ei ole, härra Fleckenstein nii et ma annaksin kõigepealt sõna härra Pakkerile, siis äh, härra Fleckenstein teile ja härra Kosiinile seejärel. palun. I'll, I'll try to make it uh, shorter, Mr Chairman uh,, good afternoon, thank you very much uh.... katsun teha äh, lühidalt täna pärastlõunal. meil on siin ka oma slaidid, me saame aru, et need slaidid on kätte jagatud teile ja kõigepealt tahaksin ma öelda teile nii palju, et komisjoni ettepanek ei ole tegelikult kolmas sadamapakett. me teame, et parlamendis äh, on, äh, parlamendil on äh, elavad mälestused nii-öelda sadamate pakettidega üks ja kaks. jah, mitte ainult mälestused, vaid ka pisargaas, täpsustab esimees, aga see ei ole siis siiski kolmas pakett, kinnitab härra De Backe tegemist on hoopis teistsuguse lähenemisega, kus on õpitud varasematest kogemustest selleks, et nüüd luua uus raamistik meie sadamatele. ja sadamad on väga erinevad, mõned on tõhusamad, mõned vähem tõhusamad ja neil on erinevad juhtimis- ja majandamismeetodid ja erinevad läbipaistvusastmed, nii et me püüame siis äh, ühesõnaga võimatut saavutada ning äh, kuidagi seda mitmekesisust koondada ning äh, Euroopa tasandil lisandväärtus sadamateenustele juurde tuua. jah, nüüd kui te vaatate seda kaarti, siis näete meie põhivõrgukoridore ja ka TNT poliitikate ka tegeledes äh, me tegeleme sadamatega ja nüüd me oleme siis äh, suutnud selle töö käigus tuhande kaheksa, tuhande kahesajalt sadamalt äh, jõuda kolmesaja sadamani, millest umbes sada on põhivõrgu sadamad. meil on siin meresadamad, mis on võtme punktideks äh, sisenemiseks TNT võrkudesse ja see peab olema, me tahame tagada seda, et, äh, et selliste sadamate tegevus oleks äärmiselt tõhus. ja see on kõik seotud meie ühtse turuakti ja teiste dokumentidega. meie ettepanekus on terve rida õigusloomelisi ja mitteõigusloomelisi dokumente, ka poliitiline dokument, äh, mis sisaldab komisjoni ettepanekut ja kus on täpsemalt kirjeldatud seda, mis äh, leiab aset väljaspool institutsioonide sisest protsessi, kirjeldab tööturu osapoolte vahelist äh, arutelu ja selle komisjoni ettepaneku ettevalmistamise töö on omalt poolt avaldanud sotsiaalsele dialoogile positiivselt, positiivset mõju. kahekümne kolmandal juunil kohtusid tööandjad ja töövõtjad ja, ja kaheksateistkümnendal oktoobril kohtutakse uuesti, et analüüsida seda, kuidas sotsiaaldialoogi käigus parandada tööturusuhteid. ja tööturusuhted tegelikult komisjoni ettepanek iseendas ei hõlma meie oma ettepanekus keskendusime peamiselt kahele asjaolule läbipaistvusele ning äh, sadamateenuste tõhususele. ja nüüd, kui me võrdleme kahe tuhande esimese ja kahe tuhande neljanda aasta sadamapaketti, siis äh, olukord on muutunud meil on mitmeid tähtsaid erinevusi, mis pole kõik, millega kõik, kõigega pole veel sidusrühmad tuttavad, aga meil ei ole nimelt ühtset turulepääsu ettepanekut või mudelit. meil on oma nii-öelda tööriistakast, kust liikmesriigid ja sadamad saavad sobiva tööriista valida selleks, et tagada oma sadama kõige sobivam korraldus ja seda siis erinevatel tasanditel. räägin sellest õige pea täpsemalt, siis juurdepääs kaubaveole ning reisijate teenustele ei ole samuti kaasatud sellesse ettepanekutesse, sellepärast et kõigepealt kaupade käitlemine on liberaliseeritud üsnagi suures ulatuses meie sadamates ning äh, komisjoni ettepanek, mis puudutab kontsessioonilepinguid, juba tegeleb äh, suuremate, suurema osa lahtiste küsimustega. sellest sõltuvalt meil ei olnud vaja siia kaasata ka kauba käitlemist. niisiis, äh, määruse ettepanek, läbipaistev turulepääs ja avalikud teenused, finantsläbipaistvus, autonoomia ja üldsätted. me tahaksime kaasajastada sadamateenuseid ning tagada seda, et äh, mereteenused, äh, samuti ka äh, jäätmete käitlemisega seotud teenused oleksid tõhusamad ja läbipaistvamad Teil on võib-olla küsimus, et miks, kui meil on nii palju liikumisruumi, miks üldsegi reguleerida seda valdkonda? seda sellepärast, et äh, sadamate puhul ei ole teenuste, teenuste puhul ühtsetes standardites kokku lepitud äh, ja meie oma ettepanekus üritame luua raamistiku, Äh, millest lähtuvalt äh, teenuste pakkujad saavad äh, tegutseda, millest lähtuvalt määratakse tariife ja mida saab reguleerija kontrollida. läbipaistvus ja autonoomia finantsvaldkonnas, selle eesmärgiks on stabiliseerida investeeringud sadamatesse. meil on selja taga rasked aastad ja äh, liikumine on olnud sellest äh, piiratud, kuid äh, me ootame natuke tihedamat aega ja suuremaid investeeringuid ja finantsläbipaistvuse ettepanek tagab selle, et nii avalikult, riiklikult on kergem investeerida, kuid äh, ka erainvesteerijate jaoks on suurem õiguskindlus ning see ehk äh, meelitab ligi rahalisi vahendeid, millega arendada edasi meie sadamaid. ja siis äh, võrdsed tingimused, mis on seotud reguleeritud turule pääsuga ja, ja, ja nii edasi selle eesmärgiks on siis võrdsed tingimused kõikidele sadamatele, ehk siis äh, ja kõik need meetmed aitavad ehk paremini meie riiklikke vahendeid jaotada ja mõjuhinnangus oleme me püüdnud ka veel kokkuhoiu sisse tuua, kümme miljardit kahe tuhande kolmekümnenda aastani, see ei ole midagi üüratut, aga siiski päris suur kokkuhoid ka paremate transporditeenuste kaudu. ja meie raamistiku eesmärgiks on, et Euroopa Liidu õigusaktid ei oleks õigusaktide õigusaktide enda pärast, vaid äh, sellepärast, et me tagaksime ühtse turu transpordivaldkonnas äh, kõikidel tasanditel ning äh, et me tagaksime, et kõik Euroopa sadamad oleksid tõhusaks sissepääsuks Euroopa Liidu süsteemi ning äh, oleksid äh, koos sobitatavad äh, kogu TNT võrgustikuga. suur tänu, härra Pakei! ja nüüd härra Fleckenstein. suur tänu! pärast sadamate paketti, pakette üks ja kaks oleme me nüüd siis jõudnud pakett kolme juurde. ja ma arvan, et me võime julgelt öelda, et esimest korda on meil ettepanek, mis võib Euroopa Parlamendis läbi minna, kui seda nii ühest kui teisest kohast pisut kõpitseda siin on küll jäänud nii mõndagi, mida me peame veel äh, korrigeerima. räägime sellest äh, nüüd siis täpsemalt. me saame nendest asjadest äh, oma läbirääkimiste ja arutelude käigus täpsemalt rääkida. kui me tahaksime aga selle tööga edukalt lõpule jõuda, siis tuleb täita kaks eeltingimust, need ei ole otseselt komisjoni ettepanekuga seotud, aga kõigepealt see kontsessioonilepingute direktiiv läheb hääletamisele selle praegusel kujul Euroopa Parlamendis. teiseks riigiabi direktiiv ka see võib mõjutada meie praeguseid arutelusid ja tööd selle paketiga siin. ma olen äärmiselt ettevaatlik praegusel hetkel ja ma olen ise pärit sadamalinnast ning meie varasemad kogemused esimese ja teise sadamapaketiga on mind üsnagi ära hirmutanud. aga nüüd siis sisulise osa juurde kõigepealt, kas õigusakt peaks olema direktiiv või määrus? ma arvan, et kui meie töö tulemus on äh, hea, siis määrus oleks märkimisväärselt parem töövahend. Äh, direktiiviga võib kaasneda sageli kohustustest kõrvalekiilimist, äh, näitavad meie varasemad kogemused. siis sadamamaksud. me peame samuti ka määratlema, mis on riiklik, mis on avalik, mis peab olema avalikustatav ning mis on äh, nii-öelda osa äritegevusest, äh, mis tähendab seda, et ei kuulu automaatselt avalikustamisele. siis järelevalveorganisatsioonid ja kasutajaorganisatsioonid minul ei ole midagi selle vastu, kui kasutajad korraldavad foorumi, iseäranis, kui sellega ei kaasne liigset bürokraatia koormat. mis puudutab järelevalveorganeid, siis ma arvan, et oleks õige öelda, et kasutajatel peab olema võimalus esitada kaebusi sadama kohta. samuti peame me ennast arvesse, peame arvesse võtma seda, mida komisjon meile ütleb. kõigile sobivat ühtset lahendust ei ole ja ma arvan, et me peaksime siinkohal ka analüüsima, milliseid järelevalveasutusi juba rakendatakse ja milliseid kriteeriume tahaksime järelevalveasutustele kehtestada. me ei pea siin hakata, hakkama uuesti jalgratast leiutama siis veel, millised ettevõtted kuuluvad sadama ametivõimude, millised teenused kuuluvad sadama ametivõimude pärusmaale ja mis peaksid olema jäetud vabaks. ma arvan, et kõik, mis puudutab turvalisust, seal ei peaks vaba turu reeglid kehtima konkurentsi põhimõtetes loomulikult äh, konkurentsi valdkonnas loomulikult peaks jällegi olema turg see, kes määrab. ja siis artikkel kaksteist. võib-olla sinna oleks mõistlik sisse tuua definitsioon infrastruktuurist ja superstruktuurist mis aitab veel mõningaid puudujääke praeguses töös kõrvaldada. ma koostan õige pea oma ettepaneku ja me peame seejärel läbirääkimisi variraportööridega. ja veel enne, kui lõpetan, me peaksime analüüsima ka seda, millisel määral erasadamaid tuleks sellesse töösse kaasata ma saan aru nendest, kes ütlevad, et, et riigi rahasid äh, sinna ei panda, miks me peaksime nende jaoks eeskirju kehtestama, las nemad ise koostavad oma eeskirjad. aga kui me tahame ära hoida monopole, siis me peame siiski seda põhjalikumalt analüüsima on ka veel mõningaid äh, väiksemat sorti küsimusi, mis mulle muret valmistavad, kuid ma arvan, et me ei peaks neist täna rääkima täpsemalt. meie ajakava on niigi ambitsioonikas, neljandal novembril saadan ma oma äh, raporti tõlkesse, viiendal novembril toimub meil väike kuulamine ja mul on väga hea meel selle üle, et meile võimaldati seda kuulamist korraldada. ma arvan, et me peaksime kõik vaatama, püüdma analüüsida ja prognoosida seda, kuidas selline reguleerimine mõjutab erinevat tüüpi sadamaid. kõike ei ole võimalik loomulikult teha, aga, aga üldisemalt on seda siiski võimalik teha kontsessioonilep-, süsteemid võivad olla erinevad erinevates sadamalinnades ning äh, seetõttu erinevate huvirühmadega rääkimine on äh, vägagi asjakohane. siis äh, muudatusettepanekud kolmandaks detsembriks transpordikomisjonis hääletame veebruaris, märtsis läheb kogu see pakett täiskogu ette mul on kahju, et see minikuulamine iseenesest toimub pärast seda, kui mina olen raporti juba tõlkimisele saatnud, kuid siiski tänu sellele kuulmisele leiame me inspiratsiooni muudatusettepanekute esitamiseks. nii et äh, jah, ma arvan, et meil on võimalus sellest äh, õigusaktist veel rääkida nii üht kui teistpidi. härra Kassimi saab järgmisena sõna kolmeks minutiks regioonide komiteest ja seejärel saavad sõna variraportöörid ja seejärel majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja, härra Kassimi. suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin siinkohal tänada raportööri tehtud töö eest. me oleme rääkinud meie töövaldkonda kuuluvatest teemadest, kohtusime kahekümne kuuendal septembril, asjaseks komisjoni, kohaseks komisjoniks oli Kotari komisjon ning äh, me ka hääletasime hääletustulemused olid üsnagi tasavägised ning äh, Kotteri arvamus äh, läheb kõigepealt veel ka loomulikult regioonide komitee täiskogu ette. Äh, meie toetasime siduva õigusakti vajadust, määrust, samal ajal tunnustades seda, kui tähtis on piirkondlike ja kohalike omavalitsuste roll. sellest seisukohast lähenedes oleks direktiiv asjakohasem. paar sõna ka ohutusest ning erasektori ja avaliku sektori koostöös. on ka teenuseid, mis meie arvates peaksid jääma välja. loosimine bokseerimine. bokseerimine ja nii edasi. mis puudutab järelevalvet ja kontrolli, siis ma arvan, et süsteem peaks ammutama inspiratsiooni liikmesriigi struktuurist ning kasutama ära olemasolevaid organeid. me ei tahaks uusi ametivõime, millega kaasneb lihtsalt suurem bürokraatia. Kotter oma arvamuses puudutab ka sotsiaaldialoogi teemat ning läbipaistvuse ning tõhususe temaatikat ning äh, me rõhutame, kui oluline on äh, erasektori ja avaliku sektori tasakaal. härra Kross. ma tutvustan meie variraportööri arvamust, kõigepealt me tervitame komisjoni arvamust, kuid ta äh, Äh, nagu meie raportöör ütles, on neil jäänud mitmeid küsitavaid elemente. ma arvan, et me peaksime kõigepealt äh, tagama järjepidevuse äh, teiste komisjoni algatustega, riigiabi, kontsessioon, nii valdkond ja mis puudutab riigiabi, siis transpordikomisjon tegeleb ainult transpordiküsimustega. ja kui me siin Euroopas üritame määrust vastu võtta, siis me peame arvesse võtma seda, et äh, erinevad liikmesriigid on äärmiselt erinevad, olud on erinevad äh, ning äh, tuleb lubada paindlikkust. kui suurel määral tuleks jätta asjad turu otsustada, ohutus, ohutuse osas ei tohiks kindlasti teha mingisugust järele, mingisuguseid järeleandmisi teha ning äh, ma arvan, et kõik on äh, ühel meelel selles osas, et äh, ohutusega seotud küsimusi ei saa me jätta turu kätesse, sest et see on meie jaoks väga oluline. üks teine läbitähtis teema on läbipaistvus, sellest räägitakse väga palju paljudes meie linnades, paljudes meie sadamates ning läbipaistvuse nõudest ei saa ei, ei üle ega ümber. iseäranis, kui on teenuste eest tasustamise otsene süsteem. meie varasem raportöör selle teema valdkonna puhul, härra Fleckenstein, oli samuti pärit Saksamaalt ning ma loodan, et sedakorda meil õnnestub siiski asjaga eduka lõpuni jõuda. suur tänu, härra Kross, härra Debakar. suur tänu, tahaksin kinnitada Mattiööle, et siin on ka mõned Belgia sadamate esindajad laua taga. ja suur tänu ka, ka meie poolt komisjonile. meie oleme kogu aeg öelnud, et meie jaoks on komisjoni ettepanek teretulnud, seda lihtsal põhjusel me kõik teame, mis juhtus eelmiste sadamapakettidega Euroopa Parlamendis ja nüüd on aeg Euroopas vastu võtta ühtsed eeskirjad. samas me mõistame, et erinevad sadamad Euroopa Liidus on väga erinevad, kuid lõpuks tuleb tegutseda, sellised paindlikud reeglid ja isereguleerimine, sellest enam ei piisa. komisjoni ettepanek on õigeaegne me usume, et juhtumipõhine lähenemine tõi väga palju ebaselgust, ähmasust ja ei taganud piisavat järjepidevust, me ei tahaks enam iga paari nädala tagant kohtu poole pöörduda, et et aru saada, mis on õige ja mis on vale, nii et seetõttu on see ettepanek seda tervitatavam. teenuste pakkumise vabadus sadamatele see on äh, väga hea äh, ning äh, turu avamine ka sadamates aitab parandada konkurentsi ning pakkuda paremaid teenuseid ning tagab samas ka parema kooskõla teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega, nagu näiteks TNT. komisjoni ettepanek on väga piirav, väga paljud asjad on juba välja jäetud, nii et mina tahaksin rääkida teiste raportööridega, variraportööridega näiteks ka kaupade käitlemisest ja reisijate veost. ma saan aru, et see on üsna delikaatne teema, kuid ma taha, arvan, et me peaksime veel avatult rääkima sellest, miks see üldse on välja jäetud ja kas oleks võimalik äkki siiski ka need valdkonnad kaasata loomulikult äh, mõningad sadamavõimud peavad piirama teenuste pakkujate arvu tänu ruumipuudusele, aga seda te juba mainisite ja mainisite ka kontsessiooni ja riigi abi dokumente, mille kallal me töötame. läbipaistvus. läbipaistvuse puudumine on äärmiselt kahjulik võrdsetele tingimustele, mida me tahaksime sadamates näha mis puudutab sadamamakse, siis äh, loomulikult need peaksid olema läbipaistvad äh, ja mitte diskrimineerivad, kuid äh, samas me ei saa jätta välja teatavat äriloogikat, millele tuleb samuti ruumi jätta. sadamavõimud peavad omaenda äristrateegiat saama rakendada, läbipaistvus on oluline, kuid kui tegemist on äh, ärihuvidega, siis äh, tuleb tagada ka nende teatav kaitse. sadama töökohta ei ole midagi siin öelnud, see oli üks peamiseid teemasid, äh, mille tõttu varasemad paketid jäid toppama, toppama, väga tore on, et sotsiaaldialoog on alanud, kuid see tööturu osapoolte vaheline dialoog peaks olema avatud ning ma loodan, et äh, selle dialoogi käigus saavutatakse edu, kui ei, siis ma arvan, et me peame ise omalt poolt püüdma tagama seda, tagada seda, et kõikidel sadamatöötajatel oleksid võrdsed võimalused. ja ma usun, et meil on vaja tugevat Euroopa raamistikku sadamate jaoks, selleks et sadamate tegevus oleks tõhusam, konkurentsivõime su-, konkurents suurem, nii et äh, ma ootan pikisilmi avatud äh, arutelu sellel tähtsal teemal ning ma loodan, et me saame seda teha otsekoheselt, äh, unustades paari aasta tagused kogemused ning pakkudes meie sadamatele välja teenitud tulevikku. härra Sariigi suur tänu, härra esimees. mind alati üllatab see, kui palju ettepanekuid komisjon esitab, mis ei ole seotud kuidagi meie olemasoleva reaalsusega. meil on kolmsada sadamat, mida see määruse ettepanek puudutab ja ma arvan, et me peaksime siinkohal kõigepealt analüüsima äh, sadamate suurust ja tegevuse ulatust ja tegevuse määra. Need võivad olla äärmiselt erinevad. on äh, sadamaid, kus on äh, kaks-kolm alust nädalas, näiteks mõned Soome sadamad aga Rotterdami laadsetel sadamates on aluseid kuussada selline kõigile ühtlustatud äh, lähenemine ei ole võimalik, kui on äh, tingimused nii erinevad. on erasadamad, on äh, riiklikud sadamad ja ühed tegelevad ühe, mõne, mõned sadamad on ajaloolise taustaga, kultuuripärandiga. ja umbes seitsekümmend protsenti kasutajatest on rahul sadamate tööga. nüüd me tahame aga jällegi luua süsteemi, mis paistab juba praegu toimuvat, toimivat ja millega paistavad kasutajad rahul olevat. läbipaistvus, selles osas ma olen, saan komisjonist aru. tariifide määramine aga sellegi puhul tuleb arvesse võtta juba seda, mida liikmesriikides tehakse. on äh, olemas oma kogud sadamatöötajate jaoks, kus osalevad äh, äh, erinevad sadamaettevõtted, riigi esindajad ja nii edasi, tariifid määratakse kindlaks läbipaistvalt loomulikult me peaksime selliseid häid tavu levitama me tahame süsteemi, mis oleks läbipaistev, aga ma ei tahaks, et me ühtlustaksime liigselt, et me muutaksime kõike ühenäoliseks. ja täna, kui me räägime erinevatest sadamateenustest, loositeenuse, lootsiteenused, Äh, piiriteenused, teised ja nii edasi, siis kõige olulisem minu jaoks on ohutus ja me peame arvesse võtma ka julgeolekut merevaldkonnas ja sadamavaldkondades, võimalikke terrorismiakte meie ettevõtetel on vaja suuri investeeringuid ja kui me tahame siinsamas konkurentsi suurendada, siis äh, selle tulemusena äh, võib äh, sattuda ohtu teenuste kvaliteet ning kannatada investeeringud. me peame arvesse võtma, et nendel sadama ametitel on oma eripära ja ma arvan, et me peaksime kõigepealt äh, analüüsima seda, mis on juba äh, ra-, mis, millega on meie kasutajad juba rahul. ma olen siin juba vaadanud, mida komisjon, millised äh, mõjuhinnanguid ja millised analüüse on komisjon teinud, kust need arvud pärit on. ma arvan, et me peaksime rääkima siin sellest, milliseid investeeringuid meil on vaja infrastruktuuri valdkonnas erinevate koridoride jaoks äh, ja koostalitusvõime parandamiseks. vot sellest peaksime me täna rääkima. nii nagu ka sada, nii nagu ka raudteede valdkonnas ei saa me avada turgu ilma äh, massiivsiste investeeringuteta, mis peaksid meil tagama meie valmisoleku. jah, me usume läbipaistvusse, kuid äh, ma arvan, et äh, me ei tohiks juba olemasolevaid saavutusi ohtu seada, Euroopa mitmekesisust ohtu seada ja ja äh, mina sooviksin äh, rohkem äh, direktiivi näha ja mitte liigselt ühtlustada meie Euroopa sadamaid. Van Dalen. härra Van Dalen. Members, can I just remind you where et tahaksin teile meelde tuletada, et meil on umbes kakskümmend minutit veel järel. aitäh mina ühendan oma kõneaja äh, ühe teise asjaga, sest kõigepealt äh, kavatsen sõna võtta variraportöörina, sest meie õige variraportöör ei saanud täna siin olla ja seejärel lisaksin oma märkused. me oleme kuulnud ära raportööri seisukoha. me oleme sadamate paketi kaks korda tagasi lükanud. seega ei ole võtet alustada uue minipaketiga. tegemist ei ole eriti uute ettepanekutega. komisjon tuleb jälle välja sellise üks lähenemine kõigile strateegiaga, see oleks liiga kitsendav, liiga bürokraatlik raportöör ei soovi mitte mingisugust järelevalvemehhanismi, see on tema arvates liiga keeruline. komisjon võib selle paketiga teha sedasama, mis kahe eelmisegagi. nii palju siis äh, meie variraportööri härra Bradburni arvamusest, mina isiklikult äh, tahaksin tänada komisjoni selle ettepaneku eest, minu arvates on see hea algus probleemide lahendamiseks meie meresadamates. aga eh, siin ettepanekus ei räägita mitte midagi riigiabist või riigipoolsest toetusest. ma arvan, et meil peab olema korralik läbipaistvus selles valdkonnas on kahetsusväärne, et seekord sellele tähelepanu ei ole pööratud, ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. meil on vaja läbipaistvust rahavoogude osas, artikkel kaksteist räägib sellest. mina ei taha seda punkti kuidagi lahjendada, sellepärast et see on nurgakivi, mille juurde me peame jääma. teiseks, esimees lootside olukord neid koheldakse kahte erinevat moodi, meil on üle-euroopalised võrgustikud, sadamad, mis kuuluvad nendesse võrgustikku ja siis on ülejäänud sadamad ja nende kahe erinevat tüüpi sadama puhul on lähenemine täiesti erinev lootside lisandväärtus peitub selles, et nad tunnevad väga hästi kohalikke tingimusi ja olusid. Nad tunnevad laevateesid, teavad, kus on madalikud. mina tõesti ei tahaks lootse siia kaasata, lootside tegevus on seotud ohutusega ja mina kustutaksin ära selle punkti, mis puudutab lootse Äh, artiklid kolmteist ja neliteist on need, mida ma täielikult toetan. mina äh, näen siin elemente roheliste meresadamate paketist, mille puhul ma ise olin raportööriks, nii et, et mul on hea meel, et mõned minu seisukohad on siin üle võetud. Äh, ma ütleksin, et üldiselt on see ettepanek hea, kuigi küsimusi on. proua Vils järgmisena. aitäh ka mina olen Särit sadamalinnast. ning äh, näib, et äh, selles ettepanekus ei pöörata mitte mingisugust tähelepanu nendele saja kümnele tuhandele inimesele, kes töötavad sadamates. liikmesriigid peaksid ometigi suutma ka nende töötajate õigusi arvestada kõike eh, tuleb näha kontsentsioonide direktiivi valguses, mis on väga suur oht nende inimeste töökohtadele. Eh, see on ka minu fraktsiooni seisukoht artikli kümme osas. meie arvates ei ole see piisav. mina üldiselt eh, seaksin küsimärgi alla sellise määruse vajalikkuse kui vaadata Antwerpenist Hamburgini, äh, siis te näete, et sadamate vahel on piisavalt konkurentsi ja sellist direktiivi pole üleüldse vaja. kaheksakümmend protsenti inimesi, kes sadamateenuseid kasutavad, on rahul sellega, kuidas turule juurdepääs toimub. nii et, et ma arvan, et me peaksime äh, selle äh, määruse reguleerimisalast kõik sadamateenused välja jätma. ma olen nõus Saksa parlamendi ülemkojaga, mis otsustas, et või mis õigemini juhtis selle aasta äh, algupoolel tähelepanu sellele, et et on teenuseid, mis tuleb välja jätta nagu äh, lootsid, pagerid ja veel mitmed teised teenused, äh, sellepärast et äh, Äh, nende töö on spetsiifilise iseloomuga ning seetõttu, äh, kui nad direktiivist välja jäetakse, siis mina olen sellega nõus, muidu tuleks kogu asi tagasi lükata, aitäh, aitäh, proua Vils. ma näen, et siin meil tekib äh, lootside küsimuses niisugune ebatavaline liit, aga seda liitu on hea näha. imesid ikka juhtub Äh, härra Simons äh, Sotsiaal- ja Majanduskomiteest, kolmeks minutiks, palun. aitäh. meie komitee alustab oma arvamust äh, väljendiga kolmas, kolm on kohtuseadus me tõesti arvame, et asjale tuleb lähendada teistmoodi. ma arvan, et komisjon ei peaks üldse ette kirjutama, kuidas meresadamaid peaks äh, haldama, need sadamad võiksid oma tööd korraldada nii, nagu nad seda siiani on teinud, aga meil on vaja võrdseid tingimusi äh, väga paljudel juhtudel komisjonil on see võrdsete tingimuste loomine ka õnnestunud ja seetõttu meile meeldib see nõndanimetatud pehme seaduse lähenemine. meil on mõningad märkused siiski, mis sobivad kokku sellega, mida mainis härra Fleckenstein. me mõistame, et reisijate vedu äh, ja äh, äh, ja kaubavedu või lastikäitlus tuleks äh, selle teenu-, selle direktiivi reguleerimisalast välja jätta. ning ma arvan, et äh, lõpphindamine tuleb teha kuue aasta pärast, mitte kolme aasta pärast. me võime tegelikult teha sellise vahehindamise pärast kolme aasta möödumist, aga see kõik ei ole kuidagi seotud määruse ulatusega me olime just tunnistajaks sellele ebatavalisele liidule, nagu teie mainisite, aga meie komitee sellega nõus ei ole, me leiame, et määrust on vaja selle üle, kuidas sadamate juhtimine toimub, aga selle määruse äh, reguleerimistalas tuleks välja jätta lootsid, sellepärast et lootside esmane ülesanne on kaptenite nõustamine ja neid ei saa seda ülesannet ära võtta see on nende kõige olulisem ülesanne, kõik teised ülesanded on äh, teisejärgulised. Äh, turvalisuse aspekt äh, on pilootide töö puhul eriti oluline ning meie oleme öelnud, et seda tuleb rakendamise puhul silmas pidada. me rääkisime siin ka veel pukseerimisest, sildamisest ka neid teenuseid võib pakkuda näiteks erasektor, aga ei pea seda tegema ja mis puudutab artiklit seitseteist, seal viidatakse sõltumatule järelevalveorganile. komisjoni ülesanne on kontrollida, kas liikmesriigid oma ülesandeid täidavad või ei nemad peavad äh, kontrollima selle määruse kohaldamist. paljudes liikmesriikides nad seda ju juba teevadki. Äh, koostöös komisjonidega, mis tegelevad konkurentsi, riigiabi ja teiste küsimustega. ja mõnedes liikmesriikides sellist järelevalvet absoluutselt ei toimu. nii et, et meil on vaja komisjonipoolseid erimeetmeid. samuti tahaksin, kõneleja öeldakse, et ta peaks hakkama lõpetama lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et äh, artiklis, äh, mis puudutab sadamatasusid, äh, jätab komisjon ruumi vabadusele, aga siis võtab selle antud vabaduse jällegi ära. meil on väga lihtne lahendus. see on meie arvamuse artiklis viis lõige viis aitäh! kolm inimest on veel sõna soovinud äh, ja siis veel härra Pakee ja härra Fleckenstein. nii et, et kolm järgmist kõnelejat, palun pidage kinni kahe minuti piirist, härra Tussas kõigepealt. komisjon öö, äh, oma määruse ettepanekus öö, äh, on äh, selle ettepaneku lahutamatult sidunud kahe eelneva ettepanekuga. mulle tundub, et komisjon on teinud strateegilise valiku äh, selleks, et saavutada oma peaeesmärki. Äh, komisjon tahab jätta endale vabad käed järgmiste sammude astumiseks. see ettepanek tahaks täielikult siis avada konkurentsile sadama infrastruktuuri ja erastada nii sadama infrastruktuuri kui ka sadamateenused ja kes sellest kõigest kasu saab? suured ettevõtted ja kontsernid, kes niikuinii domineerivad juba maanteetranspordis ja meretranspordis. järgmine samm. Äh, puudutab kindlasti töösuhteid, äh, ärilisi tehinguid, äh, küsimusi mille tulemusena sajad tuhanded töölised on tulnud tänavatele. ning loomulikult on see ettepanek mõjutanud kõiki neid, kes elavad sadamalinnades. miks keegi ei arvesta selle põhjendatud arvamusega, mis äh, on lisatud sellele dokumendile, ma räägin Rootsi, Itaalia, Hispaania ja Malta arvamustest. meil on mitmete parlamentide põhjendatud arvamused, kus öeldakse väga selgelt, et see arvamus läheb vastuollu lähimuspõhimõttega. meil juba on olemas õigusaktid, mis reguleerivad tõsiseid küsimusi, mis on seotud sadamateenuste ja sadama infrastruktuuriga ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et Äh, siin on peidus poliitiline dogma ja ütlen seda täiesti teadlikult, äh, ma kasutan sõna dogma täiesti teadlikult. Äh, selle sammu läbi saab Euroopa Komisjon olla kindel, et tulevikus ei ole võimalik ära hoida väga jõulist reaktsiooni töötajate poolt. võtame Pireuse sadama ja olukorra seal üks äh, kontsern on ülekaalus ja töösuhted on keskaja tasemel, töötajad Prantsusmaalt, Belgiast, äh, Ühendkuningriigist ja Hollandist äh, ning läbi mak-, kaudse ja otsese maksustamise, miks peavad nemad maksma miljoneid ja miljardeid eurosid selleks, et ehitada infrastruktuuri Kreekas ja mujal ja siis saada endale õigus kasutada neid rajatisi üheksakümmend aastat. see on Sisyphose müüt, millega me siin silmitsi seisame. kas äh, tegemist on millegagi, mida ei saaks vältida, saab küll. Äh, sadamad ja sadamateenused on lahutamatult seotud riigi majanduskasvuga ning ma arvan, et me peame sellele probleemile lähenema väga realistlikult. proua Jala Sender järgmisena. kaks minutit, kui võimalik jah, ma tõesti teen väga lühidalt, aitäh. ma arvan, et me peame vaatama väga selgelt, mida komisjon meile siin tulevikuks välja pakub. esialgselt äh, tahtsime me kõrvaldada monopolid sadamatest, olgu siis tegemist avalik-õiguslike või eramonopolidega. see oli selle ettepaneku aluseks me soovisime äh, saavutada teatud harmoni-, harmoniseerimist igat liiki sadamateenuste osas. Äh, selles osas näiteks, mis puudutab sotsiaalseid tingimusi, töötingimusi, sadamate äh, haldamist. samuti arvestati sellega, kuidas kontsessioone antakse ja nõnda edasi. mida me aga lõppkokkuvõtteks saime Äh, on äh, ettepanek, mis ei lahenda monopolide küsimust, valesti antud riigiabi küsimust. me lihtsalt üritame saavutada natukene rohkem läbipaistvust, minu arvates ei ole see rahuldust pakkuv ettepanek. ja äh, tahaksin komisjonilt küsida, et mida see ettepanek siis muudab, mida mina isiklikult ei näe sellest ettepanekust erilisi muutusi sündivat kui me seda ettepanekut hakkame kohaldama, ega midagi eriti ei muutu, nii et, et äkki komisjon selgitaks täpsemalt, miks sellist määrust on vaja? kui kontsessioonide süsteem jätkub nii nagu ennegi. aitäh. Debak- äh,, härra Elhard Rui äh,. tahaksin öelda, et äh, me oleme äh, Äh, veel päris algfaasis nende aruteludega, meil on kuulamine tulemas ja mina tahaksin öelda, et antud hetkel minu arvates on tegemist päris hea mõttega, et komisjon rõhutab läbipaistvust ja nõuab selles paketis läbipaistvust. Äh, mitte nagu eelnevates pakettides, kus lihtsalt taheti kõiki teenuseid liberaliseerida. ma arvan, et või ma vähemalt loodan, et seekord asi nii kaugele ei lähe tegemist on väga keerulise teemaga, see puudutab töötajaid, juhtkonda, äh, sotsiaalne dialoog peab edasi käima. ma loodan, et komisjon suudab seda kõike toetada. ettepaneku enda kohta tahaksin öelda seda, et et aeg-ajalt jääb mulje, nagu oleks Äh, kõigile asjadele vaadatud äh, majanduslikust vaatevinklist. me äh, siin regionaalsetel kohalikel organitel, sadamatel endal peaks olema võimalik otsustada, mida teha, teha oma valikuid. näiteks öö, otsustada maksud, teenuste liigid nad peaksid oma äristrateegiat suutma ikkagi ise äh, välja töötada. kas meil on vaja määrust või direktiivi, ma arvan, et äh, selle äh, küsimuse võiksime unustada seniks, kuni näeme, milleni need arutelud viivad. oluline on see, et seda dokumenti hakatakse korralikult rakendama. võib-olla peaksime andma liikmesriikidele Äh, võimaluse ise toime tulla olukorraga, millega nad silmitsi seisavad, aitäh! härra Pakee Euroopa Komisjonist, mulle näib, et teie ettepanek tekitab mõningast muret, nii et, et sõna on teil. aitäh, aga mina, aga mina märkasin ka konstruktiivset äh, dialoogi soovi, eriti mis puudutab läbipaistvuse küsimusi. ja just nimelt äh, Äh, seda tahaksingi rõhutada ja äh, ja rääkida natukene ettepanekust ja lootsidest. me üritame saavutama äh, läbipaistvust rahavoogude osas, suhete osas sadamates, aga ka selle osas, kuidas sadamateenused toimivad. see on selle ettepaneku keskmes, asi ei ole tõesti turu avamises ja liberaliseerimises. proua Ayala tahtis teada, mis on selle ettepaneku mõju Äh, mõju on just nimelt see, et läbipaistvus suureneb. ja see läbipaistvus peaks komisjoni arvates puudutama ka lootse. kui te vaatate mõjuhinnanguid, siis te näete, et teenus, mida kõige negatiivsemalt hinnatakse kasutajate poolt, on just nimelt äh, lootsiteenused, mitte selle teenuse turva, ohutuse seisukohast, see on tagatud ja paljudel juhtudel lootsiteenusesse suhtutakse ka positiivselt, aga kasutajad suhtuvad kriitiliselt just nimelt sellesse, et kuna seda teenust os osutatakse, milline, kuidas kujuneb järjekord ja, ja kuidas kujuneb hind, nii et, et Äh, sidusrühmade küsitlused näitavad, et in, seda infot nad ei saa läbipaistvalt äh, ja ettepanek ütleb, et meil on äh, me ei ütle, et meil oleks vaja kahte lootsifirmat, sest vaja on investeeringuid ja nõnda edasi. näiteks sadamad võivad endiselt kasutada sõltuvaid teenusepakkujaid, see ei ole keelatud Eh, kui nad soovivad avaliku teenuse osutamise kohustust, siis tuleb eh, lähtuda teatud põhimõtetest, mille alusel seda teenust osutatakse. ja mõnikord võib-olla liikmesriigid tahavad ka turgu avada, see oleks küll üsna haruldane. aga meid, äh, mis puudutab lootsiteenust, siis huvitab just nimelt see, kuidas seda teenust korraldatakse ja kuidas äh, hinnad kujunevad ja see ettepanek parandaks läbipaistvust selles vallas vägagi oluliselt. meil on äh, nõndanimetatud selline tööriistakasti lähenemine, üks mudel kõigi jaoks lähenemise asemel. Äh, me oleme valmis äh, Äh, kõigiga seda teemat arutama, ka lootsidega, kõik, kõik sidusrühmad osalesid selle ettepaneku arutamises väga-väga äh, elavalt, aitäh. aitäh. jah, äh, meid on tabanud lootside lobitöö, erinevad lootside rühmad, härra Fleckenstein nüüd. aitäh Te näete, kuivõrd eh, erinev on olukord riigiti. me ei saa eh, eeldada, et eh, see ettepanek pärast vastuvõtmist kohe edu toob. igal ettepanekul on oma hind. ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu erinevate sadamate iseloomule ning kui meil toimub kuulamine, äh, siis pärast seda peaksime ilmselt külastama mõningaid sadamaid, et saada selge pilt asjast. minu arvates on see oluline, sellepärast et äh, mõned asjad ei ole ilmselged, kui me neid ise koha peal ei näe. mis puudutab abi ja kontsessioone Eh, siis eh, selle kohta meil on direktiiv juba olemas, aga seda direktiivi tuleb rakendada mõistlikult ja neid direktiive tuleb rakendada ka paralleelselt. ja sellega tuleb samuti algusest peale arvestada, mis puudutab konkurentsi ja turule juurdepääsu, siis siin me soovime läbipaistvust ning eh, turgude ja konkurentsi osas tahaksin öelda, et mõningate kutsealade esindajate jaoks muutub olukord keerulisemaks kui teiste jaoks. võib-olla äh, seisame me siin silmitsi lahendamatu probleemiga. Äh, lõpetuseks veel nii palju, et äh, ma tahaksin korraldada äh, õhtusöögi oma eelkäija ja teiste kolleegidega. me oleme täna kuulnud üsna palju häid mõtteid, tahaksin neid häid mõtteid nendega arutada. Äh, väga hea, aitäh, härra Fleckenstein. Äh, tahaksin öelda, et see piir julguse ja lolluse vahel on väga ähmane, nii et, et äh, selle õhtusöögi käigus vaadake, et te sellest piirist üle ei lähe. Äh, niisiis, äh, minikuulamine toimub meil nüüd viiendal novembril, raportit esindatakse kahekümne kuuendal novembril, muudatuste tähtaeg on kolmas detsember hääletame transpordikomisjonis äh, hetkel veebruaris ja täiskogule peaks asi minema siis märtsis. aitäh kõigile ja nüüd läheme e-kõnede juurde ja härra De Backer. Dank u wel, voorzitter. Um... Suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka Euroopa Komisjonile nendepoolse ettepaneku eest. me oleme siin parlamendis juba sellest ettepanekust üsna mitu korda rääkinud. tegemist on, me oleme võtnud vastu algatusraporti selles küsimuses ja nüüd on siis aeg minna asja vastuvõtmise juurde. ma arvan, et laias laastus me tervitame komisjoni ettepanekut kuivõrd äh, see e-kõnesüsteem tuleb sisse vabatahtlikult. Äh, vabandust, äh, esialgu tegi komisjon ettepaneku tuua selle süsteemi sisse vabatahtlikult, kuid see ei kandnud vilja ja nüüd on siis tehtud ettepanek kohustuslikuks muuta see autotootjate jaoks ja me toetame seda ja, ja oleme nõus sellega, et me nõuaksime autotöötajatelt sellise süsteemi paigaldamist. ettepanek Äh, tuua see tüübikinnituste süsteemi alla ja see on äh, otseselt äh, seotud siis häirekeskuste struktuuriga, on tähendanud seda, et need kaks küsimust on pandud ühte patta. ma tahan kindlasti koostööd teha proua Senelovaga, kes on raportööriks siseturukomisjonis e-kõnede süsteem või see e-kool süsteem ilmselt õnnetusi ei äh, väldi, aga aitab äh, lahendada olukorda pärast õnnetusi ja vähendab ilmselt äh, ohvrite arvu, kuivõrd reaktsioon on kiirem ja abi saabub kiiremini. kuid mul on mõned küsimused küsimusele kõigepealt, komisjonile kõigepealt, ulatus praegu on see ette nähtud ainult uutele erasõidukitele, autod ja kergkaubikud, kuid ma arvan, et pikemas perspektiivis peaks see laienema ka vanematele autodele. tegemist peaks olema süsteemiga, mis käivitub automaatselt, aga peab olema võimalus ka eh, siis eh, seda kõnesüsteemi eh, manuaalselt kasutada loomulikult probleeme ei peaks tekkima praktilisel tasandil, aga ma tahaksin teada, kuidas see tehniliselt peaks välja nägema nüüd äh, veel tehnilisest poolest äh, rääkides, äh, ma tahaksin ko-, siiski kolleegidelt infot selle kohta, kas nad arvavad, et kuidagi peaks ümber sõnastama need osad, mis puudutavad andmekaitset. mõistagi, see süsteem peab toimima hakkama kõikides liikmesriikides ja hästi toimima hakkama ja nüüd viimane punkt, hind. komisjoni juhishind on umbes nelikümmend, e-, on nelikümmend eurot äh, seadme kohta. seda ütleb komisjon, aga autotööstus ütleb, et äh, asi läheb kallimaks. nii et me peaksime olema konkreetse arvu väljaütlemisel natukene ettevaatlikum. terve rida tootjaid äh, on selle teenuse valmis sisse ostma teistelt teenusepakkujatelt äh, siis äh, tuleb tagada see, et äh, see süsteem oleks seotud üks, üks, kahe hädaabinumbriga, äh, et need, kes on juba seadistanud oma autod, sellise süsteemiga ei saaks karistada. aga kui need kõned hakkavad minema siis üks, üks, kaks süsteemi peale, siis komisjon peaks sellele tähelepanu pöörama. nüüd välja pakutud ajakava on täiesti mõistlik praegu me ootame pilootfaasis ju tegelikult ainult seda, et seadistatakse uued autod ja loomulikult äh, on selge see, et paljud liikmesriigid on valmis seda seadusandlust rakendama, ülejäänutel on veel aga palju tööd teha. aga neile anname me ka piisavalt aega. me oleme proua Senelovaga kokku leppinud selles osas, et me tahame, et see ettepanek parlamendis menetletaks läbi kiiresti, et meil oleks piisavalt aega läbirääkimisteks nõukoguga. ja äh, viisteist oktoober on siis esimene tärmin muudatuste ettepanek on kolmteist november ja hääletame seitsmeteistkümnendal detsembril. see on siis praegune ajakava, see on tõesti ambitsioonikas ja tegutseda tuleb kiiresti, aga tahan siis kuul-, kuulata ära, mis on kolleegide seisukohad, milline on komisjoni visioon ja loomulikult ma tahan ära kuulata siseturu komisjoni ja raportööri seisukohad, et me saaksime korraliku töö kokku kirjutada. härra Koch suur tänu, härra esimees ja suur tänu äh, kõigepealt härra De Bakkerile suurepärase äh, raporti eelnõu eest, mille ta meile esitas. ma ei tahaks äh, rääkida sellest e-kõnede võimalustest tulevikus, me oleme sellest kümnendi vältel juba Euroopa Parlamendis rääkinud liikmesriikidel on juba vastu võetud vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt nad on valmis taolise süsteemi juurutama omavahel aga nüüd tuleb see asi siis äh, ära teha ja nii kiiresti kui võimalik, aga äh, seda tuleb teha õiglaselt tootjate jaoks ja äh, autojuhtide jaoks, mitte ei peaks see laienema ainult uhketes autodes sõitvatele autojuhtidele, vaid kõigile. Äh, ma toetasin proua Senelova raportit aasta tagasi ja ma arvan, et nüüd me peaksime selle ühe, tööga ühele poole saama nii kiiresti kui võimalik. oluline on see, et me tegutseksime sellel alusel, et peaks peaks välja kujunema miinimumandmete kogu, mis oleks siis ülekantav ja peaks olema ühendatud see kõnede süsteem üks-üks-kahe süsteemiga, see peab olema avatud süsteem äh,, erateenusepakkujad, avaliku teenusepakkujad peaksid seda pakkuma, mitte erateenusepakkujad. kui tegemist on erasektoriga, kes seda teenust pakub, siis nad peavad leidma tehnilise lahenduse, mille kohaselt need kõned on siiski seotud üks-üks-kahe süsteemiga ja see peaks laienema siis kõikidele sõidukitele ja ma arvan, et aastaks kaks tuhat viisteist oktoobrikuuks on võimalik küll see asi ära korraldada. mida kiiremini tegutseb parlament, seda kiiremini saavad hakata tööd tegema ülevõtmisel ja rakendamisel liikmesriigid. proua Senelova, proua Senelova kõigepealt ja siis teised variraportöörid. suur tänu äh, sõna saamast ma võtan siis sõna praegu IMCO äh, raport äh,, arvamuse äh, raportöörina selles konkreetses punktis, ega mul eriti midagi öelda tüübi kinnituse osas äh, eelkõnelejatele. ainus, mida ma tahaksin öelda, on see, et see raport, äh, mille kallal me tegutsesime koos härra Kohiga, ja mis on, mis sai täiskogus äh, saadikute enamuse toetuse, on andnud komisjonile üsna selge mandaadi selle kohta, kuidas see süsteem välja peaks nägema. minu meelest läheb see täiesti kokku Euroopa Parlamendi seniste seisukohtadega ja ainus, mis jääb veel teha, on siis see, et tuleb äh, mõned äh, tehnilised küsimused lahendada, aga suuri probleeme ei ole enam me ei räägi sellest, kas sellist süsteemi on vaja või ei, kas me peaksime seda toetama või ei. me loomulikult peaksime äh, suutma kinni pidada ka ajakavast, et, et aastast kaks tuhat viisteist siis kõik uued turule tulevad autod oleks varustatud sellise süsteemiga, nii nagu see ettepanek ka ette näeb. mõned äh, punktid on juba äh, kõneks võetud, ma arvan, et läbirääkimiste jooksul selgub midagi ja ma ootan tõesti härra De Bakkeri ja teistega tõhusat koostööd selleks, et e-kõnede süsteem avaliku teenusena äh, saaks hakata, hakata teenima kõiki Euroopa Liidu kodanikke. loodetavasti see asi sujub meil hästi ja me saame veel meie mandaadi ajal äh, selle ettepaneku vastu võtta. suur tänu. suur tänu, härra Elhad Rui suur tänu, härra esimees. tõesti, see meil seekord on natukene keeruline lugu, nimelt Rita Sita Kurma ei peaks olema siin juba, ta oli teel lennujaamast siia, aga võib-olla mõni piloot äh, äh Äh, võttis ta pantvangi, aga äh, ütlen nii palju, et äh, me oleme selle asjaga tegelenud juba väga kaua, kahe tuhande viiendast aastast ja nüüd me oleme siis jõudnud selleni, et hakatakse Euroopas sellist süsteemi kasutama. see kindlasti panustab maanteeohutuse tegevuskava ühe prioriteedi täitmisele, milleks on siis see, et autoavariides viga saanud inimeste arv peab vähenema ja seega me muidugi toetame seda ettepanekut nüüd äh, sita ettepanekul ja teiste äh, kolleegide poolt ma tahaksin öelda, et meie seisukond on jäänud samaks, kui see oli algatusraporti puhul e. e-kõnede süsteem peaks olema avalik Äh, Euroopa-ülene hädaabikõnede süsteem, mis võtab ühendust numbriga sada kaksteist, see peab olema koostalitusvõimeline ja esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist peaksid kõik uued autod olema selle süsteemiga varustatud. ja äh, liikmesriigid peaksid kasu-, looma äh, selleks kuupäevaks hil-, hiljemalt siis riigiülesed hädaabikõnede keskused. lisaks sellele peaksime me äh, Äh, tegema kiire, tegema koostööd selleks, et tagada koostalitusvõimeline Euroopa Liidu ülese äh, e-kool süsteemi kasutuselevõtt, nii nagu direktiivis on ette nähtud äh, me peaksime sellele lähenema ka tarbijakaitse vaatevinklist, me peame tagama sellele, selle, et kõikidel tarbijatel on juurdepääs e-kõnede süsteemile, nii et äh, geograafilises mõttes peaks olema kaetud terve Euroopa Liit. ja teisalt peaksid kõik autotootjad mõistma ja see tuleb sisse kirjutada ka normatiividesse, seda, et kõik äh, maanteedel liikuvad autod peaksid olema tehniliselt valmis äh, ära tundma hädaabikõne ja, ja teiseks peavad olema autode äh, baashinnas juba siis selle süsteemi hind. nii et tegemist ei ole kindlasti mingisuguse lisavarustusega. ja niimoodi võiks kujuneda e-kõnede süsteemist lihtne ja kõigile taskukohane süsteem. suur tänu, härra Oniidi Euroopa Komisjonist! suur tänu, härra esimees suur tänu äh, kõikidele komisjoni liikmetele, proua Senelova ütles selle väga ilusti ära. me põhimõtteliselt äh, jah, tegutseme siin Euroopa Parlamendi mandaadi kohaselt ja ega meil äh, eriti palju liikumisruumi sellest eemaldumiseks ei ole. Teie raport äh, oli väga selge põhimõtete osas, et mis on need printsiibid, millest tuleb lähtuda. avalik teenus, see peab olema kättesaadav kõikides uutes autodes, midagi lihtsat, robustset. see peab olema süsteem, mis äh, ei äh, sekku liigselt kasutajate eraellu ja tõesti see ettepanek, mille me oleme esitanud, peegeldabki neid aspekte. nii nagu iga ettepaneku puhul on ilmselt ka siin paranemisruumi ühe või teise elemendi puhul kindlasti peaksime me detailsemalt äh, rääkima sellest, milline info äh, edastatakse äh, hädaolukorras automaatselt ja tuleb mõelda ka sellele, milline on siis igas autos oleva e-kõnesüsteemi seos siis peenema äh, teenuste süsteemiga, mille pakuvad äh, tootjad, äh, ehk siis üks äh, suurimaid uuendusi selle ettepanekul on see, et me tõesti oleme huvitatud avatusest. me tahame, et need asjad oleks omavahel seotud. ja siis kõnede vastuvõtusüsteemid Nendele tuleb samuti tähelepanu pöörata, et liikmesriikide hädaabikeskused äh, saaksid siis filtreerida neid kõnesid, äh, mis on võetud kas automaatselt või valitud käsitsi. aga ärgem äh, peatugem liiga pikalt nendel asjadel, mis hakkaksid oluliselt Äh, mõjutama ettepaneku sisu ehk teisisõnu, et peab praegu äh, ringluses olevaid autosid hakkama ka varustama selle süsteemiga, minu meelest see ajaks kogu selle arutelu liiga keeruliseks ja kui see oleks tagasiulatava jõuga, siis läheksid hinnad äh, ilmselt lakke. nii et me peaksime vaatama viise, kuidas jah, julg-, julgustada seda, et inimesed varustaksid end selliste süsteemidega, see on tõesti väga äh, kasulik süsteem maanteeohutuse tagamiseks, aga järg, jäägem siiski oma mandaadi juurde ja räägime siis ka tulevikus äh, avalikust teenusest, mis tulevikus on igas uues autos. härra Pettinelli ettevõtluse peadirektoraadist, kes vastutab tüübikinnituse eest, võib-olla soovib ka paar sõna sekka öelda suur tänu, meie peadirektoraat, siis ettevõtluse peadirektoraat, nagu te teate, vastutab äh, punkti kaheksa eest päevakorras ehk teisisõnu äh, tüübi kinnituse osa ja ma kinnitan, et meie ettepaneku kohaselt on oktoobrist kaks tuhat viisteist see kohustuslik ainult uutele autodele, sellepärast et tehniliselt oleks väga raske ja ilmselt läheks ka väga kalliks äh, tagasiulatuvat jõudu anda sellele äh, ettepanekule aga loomulikult, kui keegi soovib sellise seadme eh, paigaldada oma autosse, siis nad seda saavad teha, selliseid teenust hakatakse ilmselt turus, turul pakkuma, see oleks täiesti eh, kooskõlas siis selle e-kõne ja hädaabikõne süsteemiga. nüüd raportööri küsimus. ma olen täiesti nõus, et eh, selle kõne äh, alustab automaatika ehk teisisõnu nii, nagu äh, Äh, äh, airbag, mis õhupadi äh, lahti läheb, võetakse see kõne automaatselt. aga kohustuslik on ka see, et saab manuaalselt aktiveerida selle kõne. võib-olla kuskile tekib siis äh, autos punane nupp äh,, ja nad saavad siis äh, autojuhid või, või, või reisijad selle automaatselt selle, vabandust, käsitsi selle kõne valid, valida. aga määrus ütleb, et äh, süsteem, kui ta ei ole käivitatud, ei võta ühendust äh, mingisuguste keskustega, mingit infot ei edastata, ehk teisisõnu, süsteem on ooterežiimil ja veelgi enam, võib äh, siis selle teenuse sisse osta kolmandalt pakkujalt. suur tänu, härra De Backer, kas te tahate siia midagi lisada? suur tänu, härra esimees. tundub, et äh, üldiselt äh, on kõik nõus ja kõik teavad, et äh, see süsteem on hea, me nüüd peame välja selgitama, milline see punane nupp täpselt seal autos olema saab, aga see on äh, detail ja sellest räägime hiljem. suur tänu, minu küsimus sekretäriaadil oli, et äh, mis me teeme nende kolmeaastastega, kes otsustavad, et nad tahavad hirmsasti seda nuppu vajutada viiendal novembril tutvustatakse meile siis raportit, kolmteist november on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, seitseteist detsember hääletame ja veebruaris ilmselt jõuab asi täiskokku. sellega on meie päevakord äh, tänasel istungil ammendatud, üsna omapärane oli see kohtumine, vähemalt erinev äh, tavapärasest, järgmine kord kohtume neljateistkümnendal oktoobril esmaspäeval Brüsselis kell viisteist null null sellega on istung lõppenud, aga palun koordinaatorid, järgneb koordinaatorite koosolek, suur tänu!